et, äh, et koosolek alune, algas hilinemisega, koordinaatorite koosolek venis pikemaks, üritame vältida seda tulevikus. ja kõige hullem, unustasin lisaks veel ka prillid sinna ruumi, nii et vaatame, kui, kui teravad mu silmad ikkagi siis on ma näen, et keegi erilist kaastunnet küll minu vastu ei tunne siin ruumis, olgu pealegi. igal juhul vabandan et me plokiahela väga olulise teemaga suure hilinemisega algas, alustame, eriti vabandan end kohal olevate liikmete ees ja alustame. kuulame kõigepealt ära meie arvamuse koostaja sõnavõtu algatusraporti kohta, mille teemaks on plokiahel ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika, nagu teate, libe komisjon on kaasatud vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend neli ja meil on eksklusiivne pädevus põhiõiguste osas, nagu tavaliselt. loomulikult puudutab see ka andmekaitset ja õiguskaitse teemasid antud kontekstis. INTA komisjon, siin on mõned väiksed probleemid, sellega tegeleb Anna Koomes, nii et Anna, sul on sõna, see on tõesti väga huvitav ja oluline teema. ootame juba huviga sinu ettepanekuid ja eelseisvat arutelu plokiahela tehnoloogia kohta, nüüd sul on sõna. aitäh! härra esimees, nagu ütlesite, see, selle raporti koosneb rahv-, koostab Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon, plokiahelat nähakse kui väga võimestavat äh, tehnoloogiat kaubandusalase tegevuse jaoks, Euroopa Liidu jaoks. seda nähakse kui vahendit, mis tõhustab meie kaubandust, kaubanduspoliitikat, lihtsustab tollitegevust, kaubavahetust. see võimaldab suurendada turvalisust piiriülestes andmevoogudes ja rõhutab et tegemist on tehnoloogiaga, mis suurendab usaldust kõikvõimalike operatsioonide suhtes, mis, mis kasutavad seda tehnoloogiat, äh, finantssektor näiteks, igasugused äh, tehingud, mis sellega kaasnevad ja rap-, ja raportis öeldakse, et äh, seda ei kasuta mitte ainult hargmaised ettevõtted, vaid ka VKE-d tunnevad selle vastu huvi ja et ka nemad peaksid saama oma osa plokiahela positiivsetest külgedest. minu arvates on see pilt liiga roosiline. Äh, ma kujutan, ma usun küll, et tehnoloogia võib tõesti olla asi, mis äh, annab uued võimalused ja võimestab, aga seda võib kasutada halbadel eesmärkidel. me ei tohiks unustada, et plokiahela tehnoloogia tekkis seoses krüptorahadega. järjest rohkem peaksime olema ettevaatlikud, peaksime olema teadma samuti palju rohkem, mida krüptoraha tähendab. samamoodi nagu üldhuvi, avalik huvi äh, on asi, mida saab tõhustada plokiahela tehnoloogiaga, samamoodi aga kui seda valesti kasutatakse, kasutatakse ära näiteks kuritegelike organisatsioonide poolt, võib see olla äärmiselt kasulik rahapesu ja muud tüüpi kuritegelike hämarate tegevuste jaoks. nii et nagu te ka ütlesite, on siin ka andmekaitse aspekt, kodanike eraelu kaitse aspekt, põhiõiguste aspekt. jällegi väga oluline meie komisjoni pädevusvaldkond. ja üsna, ja tõenäoliselt seda raportöör ka tunnustab, öeldes, et siin on väl-, ka väljakutseid, aga tegem-, aga need on rohkem kui väljakutsed, need võivad olla tõelised kokkupõrked. nii et mina ütleksin, et äh, tähtis on see, et äh, libe annab oma panuse ja et see toob meid maale, maapinnale tagasi. et lähenemine ei ole, ei oleks liiga positiivne. ma ei eita muidugi positiivset külge, kuid siin val-, vallas pea, peab komisjon olukorda jälgima, seepärast ma toetan ka järeldust, et komisjon loob nõuandva plokiahela grupi, kus töötatakse välja standardid ja põhimõtted plokiahela tehnoloogia kasutamise kohta ja mina arvan, et see nõuandev rühm äh, kaasab ka turvaeksperte just võitlemaks rahapesu ja, ja terrorismi rahastamisega ja ka GDPR-i aspektid on esmatähtsad põhiõiguste kaitse, mida plokiahela tehnoloogia võib kahjustada. suur tänu ja võimegi arutelu juurde minna. Roberta Metsola esimesena. aitäh, esimees ja aitäh ka arvamuse koostajale äh, arvamuse tutvustamise eest ja kuidas see on seotud Euroopa Liidu kaubanduspoliitika toetamisega. tegemist on revolutsioonilise nähtusega digitaalses muutustes maailma majanduses, selle potentsiaal on tohutu, seda saab kasutada finantsmaailmas, tervishoiuses, ähm, meelelahutuses, tööstuses ja praktilises äritegevuses kõikjal. meie peamine eesmärk peab olema jälgida, kuidas kasutada ära kogu majanduskasvu potentsiaal, mis on plokiahelal ja samas tagades ja see on väga oluline, et see oleks tasakaalus kõigi, kõigi garantiidega, mida tuleb tagada selleks, et süsteemi ei kuritarvitataks ja selleks, et protsessi vastu võiks säilida usaldus. eriti tuleb kindlaks teha, millised on ohud. ja seepärast peamegi selgitama, kuidas neid riske leevendada ja kuidas samal ajal vallandada plokiahela potentsiaal tasakaalu leidmine nende kahe poole vahel, rõhutan veel kord, on väga tähtis. edasi liikuda tuleb selliselt, et meil on piisav õiguskindlus ettevõtetele, selleks et nad saaksid investeerida sellesse tehnoloogiasse ning samal ajal tuleb tagada tagatised, eriti rahapesu osas. meie fookus peaks olema tehnoloogial endal. peame andma stiimuleid innovatsioonile ja arengule ja mitte kiirele finantstulule ma ei ole tehniline ekspert, kuid mina saan asjast aru nii, et ploki ahelas ei salvestata traditsioonilisi andmeid. paljud näevad äh, seda tehnoloogiat kui täienduvat, täiendavat traditsioonilistele andmebaasidele ja seda tuleb ka silmas pidada, kui me räägime ohtudest andmekaitsele. samal ajal on tõsi, et äh, ploki ahel rights one reads many, see kehtib äh, mõistetavate tekstide kohta peame vahet tegema tehnoloogia ja tema rakenduste vahel samuti. üks on krüptoraha valdkond ja siin ma olen raportööriga nõus, peame mõtlema rahapesu ohtudele. ja kokkuvõttes vägagi ootan nende arutelude jätku ja tahan teha koostööd kõigi kolleegidega, tagamaks, et meie regulatsioonide ja institutsioonide ökosüsteem oleks piisavalt valmis ja kaitstud suur tänu, Roberta um.... kõigepealt ütleme selgelt välja, millest me üldse räägime. ja antud juhul räägitakse siin eraloapõhistest tehnoloogiatest, me ei räägi Bitcoinist või krüptorahadest siin antud, see on täiesti erinev asi. siin saab äh, kui räägitakse andmete säilitamisest, seda saavad eraettevõtted ja kaubanduse seisukohast on just see väga huvitav, see on suureks võimaluseks tegelikult kasutada globaalses kaubanduses seda vältimaks näiteks pingeid piiridel või räägime siin Brexitist või teistest koridoridest, meil on palju võimalusi, mis avanevad. nii et ma ei jaga sugugi skeptilisust, mida me kolleegide poolelt oleme kuulnud, et kuigi need ka isegi krüptoraha ei ole antud juhul selle, sellega seotud. eraloapõhised äh, ahelad on kõigepealt eraahelad ja seepärast nad tõepoolest võimaldavad rahapesu. nii et ma üritan nende probleemidega tegeleda, kuid olgem siiski, rääki-, mõistke, millest me täpselt tege-, millega me tegeleme, sest ploki ahelad ei ole andmete säilitamiseks väga head, kui nad tagavad just äh, tehingute läbipaistvuse ja ma arvan, et see oleks just vahendiks selleks, et võidelda rahapesuga. tegelikult ei ole anonüümsust, kõik tehingud, neid on, nad on jälgitavad ja neid ei saa enam muuta ega peita. sellepärast äh, äh tegelikult plokiahilad on palju vähem anonüümsed kui praegusel juhul äh, maksete puhul. nii et siin on tohutu potentsiaal kui me räägime ainult eraloapõhistest äh, andmebaasidest, siis peaksime rohkem mõtlema nende tohutule potentsiaalile ja krüptorahale mõeldes peaksime olema palju positiivsemad. ja ütlema, nagu me ütleme lõikes viis, et krüptoraha kasutamine justkui oleks äh, seadusevastane, see lihtsalt on vale. Okay, thank you very much. suur tänu kas keegi sooviks veel kommenteerida? võib-olla komisjonile annaksime hetkel sõna. kas komisjoni kolleeg sooviks öelda midagi plokiahela kohta? aitäh, tahaksin tänada libekomisjoni liikmeid. Teie märkused on kõik väga asjakohased ja suhtume neisse väga tähelepanelikult, ka infokomisjonis suhtutakse neisse väga tähelepanelikult, aitäh oh,. okei okay.. ahah, selge. nii et komisjon ei ole oma, oma positsiooni veel välja kujundanud plokiahela kohta, ma olen kindel, et äh, Bloomberg ja CNBC ja kõik äh, ootavad suure huviga. ja see olekski justkui kõik meie arutelu siin ku-, mõned inimesed kuulavad ja üritavad oma seisukohta selle põhjal kujundada, nii et neil on päris huvitav hetkel. nii et tänan neid kõiki, kes äh, tulid kohale selleks, et meie arutelu võiks toim-, toimuda. kahekümne neljandaks septembriks tuleb esitada muudatusettepanekud Anna Komisjoni arvamuse juurde. paljud inimesed tõepoolest jälgivad meid. ka kolleegid on rääkinud seostest meie praeguse tööga ja ka sellest, et meie nägemus huvitab paljusid. nii et ootame huviga muudatusettepanekuid. ja Anna, millised need muudatusettepanekud võiksid olla võib-olla? võib-olla ma tundusin skeptilisena. olen ignorantne lihtsalt ma ei tea selles osas, kuidas plokiahel toimib. kuulasin härra äh, Daltoni sõnu selle kohta. et tegelikult see tehnoloogia on palju vähem anonüümne ja tegelikult suurendab tehingute läbipaistvust. nii et ma ei tahaks kindlasti kõrvale jätta seda, et see võiks äh, isegi paremini võimaldada kontrollida rahapesu. kuid see võiks samuti olla ebakohane. ja asjaolu, et me siin mitte ei räägi avalikest süsteemidest, vaid era ähm, plokiahelatest. see ei ole põhjus, miks peaksime vähem nägema ohte ja väljakutseid rahapesu poolelt või siis põhiõiguste kaitse pooled. näiteks kui eraettevõte kasutab seda tüüpi tehnoloogiat, see on äh, põhjus, miks GDPR tuleks, äh, vajab kindlasti rakendamist, sest sellel on tohutu suur need negatiivsed tagajärjed, kui üldist andmekaitsemäärust ei täideta seepärast kõige olulisem panus, mille meie libearvamus saab anda INTA raportisse, on, on tagada minu arvamus, minu arvamusega, et nõuandev rühm luuakse komisjoni poolt ja et selles on rahapesuvastase võitluse ja üldise andmekaitsemääruse eksperdid, aitäh! suur aitäh, Anna! ootame huviga muudatusettepanekuid kahekümne neljandaks kuupäevaks. aitäh selle sissejuhatava mõttevahetuse eest ja ka komisjoni tänasõnade eest Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde which is the OECD report. Now we're back on. nüüd äh, läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, OECD äh, rahvusvahelise rände ülevaade, meil on väga hea meel täna siin tervitada Jean-Christophe Dumoni, kes äh, koordineeris kahe tuhande kaheksanda aasta ülevaate koostamist kolleegidele teadmiseks, selles ülevaates arutatakse viimaseid arenguid rände vallas OECD riikides ja ka mõnedes mitte OECD riikides. kutsusime härra Dumoni, kes on äh, väga teretulnud meie komisjoni, kuna selle rap-, see raport on võimalus, kuidas Euroopa Liidu rändetrendid ja poliitikad asetada laiemasse perspektiivi, kuivõrd see puudutab nii saabujate arvu näiteks võrreldes olukorraga teistes piirkondades või lääne arenguriiki, arenenud riikidest. see võib olla ka meile inspiratsiooniallikaks meie poliitikate kujundamise osas. ja mis puudutab Euroopa Liitu, siis raport keskendub sellele, milline mõju tööturule on äh, sisserändajatel vastuvõtvatel riik, vastuvõtvates riikides ja mis mõju on ebaseaduslikul rändel ning äh, siin on ka riigi põhised aruanded ning samuti statistiline lisa. tervitame alati OECD esindajaid ja, ja ka iseäranis tema tööd rahvusvahelise rände teemal. nii et ootame huviga teie lühikest sõnavõttu. on neljapäev, neljapäeva pärastlõuna, meil on olnud järjekordselt tihe töönädal, aga tule, tere tulemast ja väga huvitav on kuulda mida teil on meile täna rääkida. Uh, suur tänu ja tere pärastlõunat kõigile, suur tänu teile võimaluse eest tutvustada teile OECD uh, rändeteemalist uh, kokkuvõtet ning katsun teha ta omalt poolt võimalikult hea kokkuvõte sellest neljasajast leheküljest, mul on aega umbes kümme-kaksteist minutit, teen tõesti väga lühidalt seetõttu kõigepealt äh, lubage mul juhtida tähelepanu peamistele sõnumitele meie väljaannetes. kõigepealt see, et OECD-s äh, toimuv ränne on äh, viimase aastakümne jooksul kõige kõrgema taseme saavutanud, hoolimata sellest, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal arvud natukene kahanesid. teiseks, varjupaigataotlejate ja pagulaste sissevooga on saavutamas mingisugust uut normaalsust ja meil on meie väljaannetes eraldi peatükk, mis käsitleb äh, uusi pagulaste voogusid äh, ja nende mõju tööturule. Äh, mõju ei ole, mõju on enamasti mõõdukas, aga võib-olla mõningates kohtades mitte niivõrd mõõdukas. ja siis lõpetuseks räägime me ka sellest, milline mõju on ebaseaduslikul tööl äh, ning äh, kuidas see on seotud usalduse tekitamisega rändeküsimustes. kõigepealt siis natuke statistikat nagu te näete slaidi peal, kui te vaatate viimase aja rändevoogusid, siis äh, umbes viis miljonit äh, uut alalist äh, sisserändajat alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast, nelikümmend protsenti tulid perega seotud põhjast, põhjustel, nelikümmend muudel põhjustel, viis koma kolm miljonit kolmandate riikide kodanikku äh, kolmsada tuhat rohkem kui Ameerika Ühendriikidesse. protsendina on protsentarvud üsna ühesugused. Euroopa Liit on saanud praktiliselt sama palju Euroopa Liidu kodanikke ühest Euroopa Liidu liikmesriigist teise. nii et kolmkümmend prots-, see on umbes kolmkümmend protsenti kogu alalisest rändest vabandust, kolm koma neli protsenti ja siin näete, et riigiti on olukorrad väga erinevad. on riike, kus see on praktiliselt nullilähedane. Slovakkia, Läti, äh, Ungari, nendes riikides on ränne väga madal, kolm koma neli protsenti. Luksemburgis äh, alalisi sisserändajate äh, ja Šveitsis üle nelja protsendi. mis puudutab alalist rännet Euroopa Liidu liikmesriikides. null koma neli protsenti Euroopa Liidu äh, rahvastikust on alaline sisseränne. ajutine ränne tõuseb samuti see puudutab kõiki kategooriaid, välja arvatud üks kategooria, ettevõtete vahelised ülekanded, mis on nagu kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal natukene vähenenud. kõige rohkem on kasu, on kasvanud hooajatöötajate kategooria kolmekümne protsendi võrra kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, seda tänu ühele Euroopa Liidu liikmesriigile, Hollandile. ja esimest korda, nagu näete, meie väljaande järgmiselt slaidilt on meil võimalik olnud konsolideerida infot ajutise hoone töökohta ja äh, ajutisi töötajaid äh, registreeriti neli miljonit kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal OECD-s kõige rohkem Poolas. Nad teevad silmad ette isegi Ameerika Ühendriikidele ja Saksamaale kõik on tõenäoliselt tuttavad Poola olukorraga, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta statistika tõenäoliselt näitab veelgi äh, suuremat äh, arvu. mis puudutab varjupaiga ning rände teemat, äh, siis nagu te teate, viimastel aastatel on olnud kõige suurem varjupaigataotlejate voog pärast teist maailmasõda. neli miljonit inimest on varjupaika taotlenud OECD-s kahe tuhande neljateistkümnenda aasta äh, jaanuaris, vabandust, mitte OECD-s, vaid Euroopa Liidus, ütleb kõneleja, ja seda siis kuni kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani. üks koma kuus miljonit inimest on saanud rahvusvahelise kaitste, äh, need on suured arvud, aga see arv, seda arvu tuleb näha õiges taustas, Türgis, Jordaanias, Liibanonis on viis miljonit inimest kaitse all ja Aasias ning Vahe, Vaikse ookeani piirkonnas on äh, kaheksa miljonit inimest, kes pakuvad HIV-i inimõiguste, ÜRO inimõiguste kõrgele esindajale ja Ladina-Ameerikas samuti on väga suur Venezuela kodanike väljavool. Euroopa mõistes on tegemist suurte näitajatega, aga, aga tegelikult on ei ole need näitajad nii suured, kui me vaatame seda laiemast taust, laiema tausta põhjal. hoolimata sellest, et pinged kestavad, Euroopa ei ole enam kriisiolukorras, seda näitavad meie arvud. kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast on Hispaanias viiskümmend protsenti rohkem sissetulijaid kui Itaalias ja Kreekas äh, ja kokku on tulijaid äh, kümme korda vähem kui kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. loomulikult äh, poliitiline külg nõuab veel tööd. nüüd näete siis ümberasustamiste arvu pärast seda, kui kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal saavutati tipptase, on äh, ümberasustamiste arv vähenenud praktiliselt poole võrra kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. hoolimata sellest, et Euroopasse ümberasustamat-, asustatavate arv on äh, kasvanud, nagu näete selle tumeda sinise värvi järgi Euroopa teeb oma tööd, aga üldiselt ümberasustamine on märkimisväärselt väiksem kui äh, ÜRO inimest, õiguste kõrge esindaja on ette näinud ja hinnanud. ja tööturu mõju on äärmiselt huvipakkuv, kui me räägime rändest, nii et äh, siis järgmise slaidi peal näetegi selle kohta mõningaid arve kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal püüdsime hinnata seda mõju äh, kuni võimalikku mõju kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta detsembrikuuni, lähtudes erinevatest võimalikest stsenaariumitest. üks stsenaarium on, et rändevood jähtuva, jätkuvad samamoodi nagu kahe tuhande üheteistkümnendast kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani prognoositi ja teine strateegia oli, et rändevoog jääb kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta tasemele. järgmisel slaidil näete, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on Euroopa Liidu tööjõud kasvanud alla kolme protsendi, nii et arvuliselt on tegelikult mõju väga väike, see ei peaks Euroopa Liidu tööturgu eriti raputama. isegi sellistes riikides, mis kõige rohkem on mõjutatud sissevoost, nagu Saksamaa, Austria, Rootsi, äh, sealgi peaks olema mõju äh, kolm, äh, natuke üle kolme protsendi tööjõust. ja kuna integratsioon võtab aega, siis äh, detsembrini kaks tuhat kakskümmend on mõju tööturule üleüldiselt äh, väga väike. aga ma eeldan, et teile saadeti äh, link, mis viib teid selle väljaande juurde, siis on teil parem tutvuda sellega. nüüd te näete, et see mõju tegelikult võib mõningate rühmade kohta olla märkimisväärselt suurem. iseäranis, mis puudutab madala haridustasemega meesterahvaid vanuses kaheksateist kuni kolmkümmend neli. kui me keskendume sellele rahvastikurühmale, Äh, siis äh, näiteks Saksamaa ja Austria puhul võib neid tulla, nad mõjutada viieteistkümne protsendi ulatuses just nimelt seda osa tööjõust. hoolimata sellest, et äh, selle rühma osakaal on väike, suhteliselt väike nendes riikides, siis võib olla väga suuri raskusi integreerimisega ning see võib mõjutada avalikkuse arvamust pagulastest. ja trükises siis kutsume me üles poliitilisi meetmeid võtma, nendele rühmadele suunatud sihipäraseid meetmeid selleks, et äh, aidata kaasa pagulaste kiirele lõimimisele tuleb toetada siis ühelt poolt äh, madala haridusega noori inimesi ja samal ajal äh, rohkem keskenduda pagulaste lõimimisele. järgneva kahe minuti jooksul kavatsen rääkida natukene võõrtööjõu ebaseaduslikust töölevõtmisest. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal rääkisime sellest, kuidas töötada nende kallal ning äh, selles teema vastu on väga palju huvi tuntud juba aastaid, aga hiljuti on erinevad asjaolud aidanud kaasa äh, selle huvi tõusule. kahe tuhande kaheksanda, kahe tuhande üheksanda aasta majanduskriisi järelmõjud on üks nendest mõjuteguritest. väga paljud inimesed kaotasid töö ja ka varjupaigataotlejad kaotasid oma töö, mõned nendest võib-olla hakkasid tegema oma tööd ebaseaduslikult ja me tunneme muret ka sellepärast, et ajutist rände süsteemi kasutatakse ära selles kontekstis ja meil on üha rohkem inimesi, kes ei ole varjupaika saanud Euroopa Liidus ja see näitab, et netokumulatiivne arv aastal kaks tuhat kakskümmend detsembrikuus on umbes üheksasada tuhat kuni üks koma kaks miljonit. mõned nendest inimestest lähevad küll päritoluriiki tagasi, kuid mitte kõik ja need on siis ebaseaduslikus olukorras siin viibivad inimesed ja nendest räägitakse selles peatükis sellest peatükist võime lugeda, et ebaseaduslik võõrtööjõu kasutamine on sellega öö, üritatakse kõrvale hiilida erinevatest eeskirjadest, see on väga mitmekesine tegevus, inimesed võivad seda teha sellepärast, et neil ei ole üldsegi elamisluba või tööluba või et see on aegunud või et neil ei ole, neil on küll load olemas, aga nad ei vasta nendele tingimustele, mida need load hõlmavad. või ei pea nendest tingimustest kinni. statistikat on koguda raske, Ameerika Ühendriikides me teame, et seal on üks koma kaks miljonit ebaseaduslikku sisserändajat, mis on kolm koma viis protsenti Ameerika Ühendriikide rahvastikust. Euroopas on olukorda raskem hinnata, aga tõenäoliselt on see nähtus viie, viis korda väiksema ulatuse kui Ameerika Ühendriikides. ja need inimesed töötavad siis põllumajanduses, ehitustel või koristussektoris. siis ebaseaduslik töö, võõrjõu ebaseaduslik töö tõenäoliselt on sektorites Äh, kus on äh, sõltub sellest äh, riigi majandusruumi suurusest, siis piiravate rändepoliitikate ning madala kvalifikatsiooniga tööjõu nõudluse vahel puudub kooskõla, samal ajal ei ole tööpakkujatel mingisuguseid stiimuleid selleks, et seaduslikku tööd eelistada, mis on ka väga oluline ja viimane slaid minu ettekandes näitab äh, poliitilisi reaktsioone ebaseaduslikule võõrtööle. teadlikkuse tõstmine, staatuse kontrollisüsteemid äh, paljudes OECD riikides nagu Ameerika Ühendriikides, Austraalias, äh, Kanadas on mitmed huvitavad vahendid selles kontekstis, kontroll, jõustamine, enamus liikmesriike keskenduvad konkreetsetele sektoritele, tööinspektsiooniga, töökontrollidega ja piirikontrollidega aga selliste kontrollide vahendid on väga piiratud. sanktsioonid ja karistused OECD riikides on väga erinevad lähenemisviisid nii finantsiliselt kui ka kriminaalsanktsioonide vallas. aga lõppkokkuvõttes võib öelda, et paistab, et tehtud sammud on ebapiisavad nii et äh, äh, järelduseks võime öelda, et äh, ebaseadusliku võõrtöö vastase võitluse poliitika peaks lähtuma rändepoliitikast, tööturupoliitikast äh,, tuleks äh, julgustada õiguspäraseid äh, võimalusi tööturule pääseda ning julgustada õiguspärasust ning Euroopa Liidu kontekstis Euroopa Liidu tööamet annab suurepärasi võimalusi selles kontekstis, aitäh teile tähelepanu eest! Thank you very much. Um, I should mention that this... suur tänu! neljapäeva pärastlõuna on selline, nagu ta on, võin teile kinnitada, et seda meie kohtumist kantakse üle äh, internetis äh, ja meil on äh, arvutite taga suur <laughs> publik ja meil on mitmeid tõendeid selle kohta, et nii see on. proua Komestel on võib-olla mõned küsimused. mul on ka mõned küsimused. üks üldisemat laadi küsimus, OECD prognoosid, kuidas nendega on praegu me näeme asju ülemaailmselt, asjatundjad koostavad oma prognoose majanduse arengu rände kohta ja äh, sageli on tendentsid, millega lagedale tullakse negatiivsed ja poliitikud äh, satuvad ka libauudiste ohvriks äh, mõnikord. mitte ainult Ühendkuningriigis, vaid ka mujal eksperdid ei tea eriti palju ja OECD-l on äh, selles kontekstis äh, väga tähtis roll rände kontekstis, rändeprognoosid äh, on väga olulised, sellepärast et väga suur poliitiline töö käib sellise prognoositava statistika alusel. ja sealt ka minu üldine küsimus, teil on väga ulatuslik raport, tõesti tohutu töö ja äärmiselt keeruline teemavaldkond. mida teie arvate, mis on teie tunne, kas äh, inimesed lähtuvad arvudest kas arvude tähtsust vähendab, äh, on, on vähenenud äh, teie arvates? mõned nendest arvulistest näitajatest, äh, nende puhul me teame, millised on tendentsid, me teame, et Vahemere ületamiste arv väheneb ja see ei üllata meid, kui te ütlete, et varjupaigataotluste arv OECD riikides on vähenenud, aga seda ütleb OECD väga usaldusväärne organisatsioon. kas teie leiate, et sellest rääkides on sellel soovitud mõju? kas saadakse aru, et varjupaiga taotluste arv on vähenemas ja varjupaiga, antud varjupaiga staatuste arv, mis oli ennegi väike, on veelgi väiksem. kas ähm, kuidas sellega on ja pagulaste mõju meie tööturule, me oleme sellest teemast rääkinud korduvalt. oma komisjonis on üks olulistest teemadest, oleme rääkinud äh, lõimimisest, tööturu temaatikast, varem tegeles selle teemaga tööhõive ja sotsiaalkomisjon põhjalikumalt, aga nüüd paistab, et see on, nii kurb kui see ka ei ole, kõik meie õlul. Te räägite oma väljaandes ka tööturu mõjust ja integratsioonist ja ma ei taha jällegi hakata teie statistikat äh, kasutades liialdama, aga arvad ju liiguvad tegelikult õiges suunas. sisserändajate tööturgu integreerimist vaadates me näeme, et tööhõive määr kasvab, välispäritoluga naiste tööhõive määr kasvab ja Aafrika tööjõu määr kasvab, nii et mingid diskrimineerivad tegurid on vähenemas see on huvitav ning äh, ma ei hakka muidugi jah, jällegi liialdama neid arve, ei ole mingisuguse üüratu paranemisega tegemist, see on tõsi, aga siiski paistab, et näitajad paranevad. ja need äh, arvud kas äh, neist sünnib ka mingisugust kasu kas valitsused, sotsiaal-, tööturu osapooled saavad seda kasutada või ignoreerivad nad seda, sest et see on nende jaoks mugavam. kas te näete, et neid arve kasutatakse, kas neid äh, rakendatakse poliitiliselt delikaatsetes valdkondades? arvud ju tegelikult äh, räägivad positiivset keelt siin, asjad paranevad aga poliitiline reaktsioon po sisserändajate ja varjupaiga taotlejate suhtes on muutumas negatiivsemaks, demograafiline, demograafilised näitajad paranevad, aga samas ähm, suhtumine sisserändajatesse muutub üha negatiivsemaks see tuleb väga hästi sellest raportist välja, need on minu küsimused ja iseäranis äh, mind huvitab OECD arvamus, sellepärast et teie usaldusväärsus on ju suur, teie olete majandus äh, valdkonnas teinud mitmeid prognoose, peamiselt majandusvaldkonnas. Need on minu küsimused teile. ja hooajalise töö direktiiv kuulus minu valdkonda õiguspärase äh, rände küsimus ja ma loodan, et komisjon ei loobu õiguspärase rändeteemast. me saame jätkata seda tööd. meil on vaja head usaldusväärset statistikat ja äh, kui see on väga poliitiline teemavaldkond, kui me tahame seaduspärast rännet, siis meil on vaja head hoogu sisse saada. meil on vaja kasutada erinevaid rändevahendeid, nagu näiteks sinine kaart ja nii edasi. me peame hea hoo sisse saama ja ma arvan, et jällegi on tegemist sellise väga ulatusliku põhjapaneva raportiga, nii et mm, võib-olla järgmise nädala teatistest tuleb veel uudiseid seadusliku rände kohta. eks siis näis, kuidas nende ettepanekutega läheb. Need olid minu küsimused, kommentaarid ka küll, aga mind hu huvitaks, millised on teie kogemused äh, laiemalt kui ainult arvud OECD riikides kas, äh, Anna, sul on küsimusi OECD ja rände kohta, ei ole? ei ole mm? -hmm. sa oled teiste teemadega hõivatud, jah, see, sellest pole midagi, sellepärast mina esitasingi nii pika küsimuse. aga mina tunnen tõesti äärmiselt sügavat huvi selle teemavaldkonna vastu. ja mul on väga hea meel, et te olete siia tulnud ja tegite selle tutvustuse. nii et rääkige mulle siis jah, sellest millised on teie mõtted nendel teemade vallas, mille kohta ma küsimusi esitasin? aitäh selle võimaluse eest, aitäh veel kord, sest meil on nüüd tõesti võimalus jagada seda infot ja niimoodi jõuda rohkemate inimesteni ning parlamendiliikmetega suhtlemine on eriti tähtis. ja tänu sellele on meil tõesti võimalik ka olukorda muuta kohta. ja seda siis nii palju, kui statistika seda võimaldab. nüüd küsimus selle kohta, millist, et, et kas statistika kasutamine avalikus arutelus on kasulik see sõltub minu arvates väga palju sellest, kas me oleme võimelised aru saama sellest, äh, miks avalik arvamus ja eksperdid või siis ka avalik arvamus ja statistika on omavahel, omavahel, ei ole omavahel seotud. ma arvan, et me peame minema kaugemale keskmistest numbritest. Te ütlesite, et koostööd SKT-ga oleks võimalik et pagulastega oleks võimalik SKT-d tõsta teatud numbri võrra, siis see ei ütle mitte midagi mitte kellelegi. inimesed tahavad täpselt teada seda, kuidas see mõjutab nende palka, nende elu, nende kogukonda kohalikul tasandil ja kui me räägime põgenikest, siis äh, numbrid võivad olla väiksed, aga kuna nad on äh, koondunud teatud riikidesse, teatud piirkondadesse, teatud linnadesse või teatud isegi linnakvartalitesse, siis seal kohapeal nähakse neid hoopis teistmoodi ja tõesti väga tähtis on, et me ei heidaks kõrvale neid muresid, et me kuulaksime inimesed ära, et me läheksime kaugemale keskmistest numbritest. me võime küll rääkida, mis on äh, oodatav keskmine mõju, aga me ei tohi eirata seda, mis inimestele muret valmistab ja see on täpselt see, mida me teeme näiteks tööturu mõjuga. et me näeme näiteks, et, et põhimõtteliselt ei lähe pagulased midagi maksma, aga kui hakkame näiteks vaatama kooli poolelijätjaid, noorte kuritegevust, siis numbrid võivad olla hoopis teistsugused ja meie leiame, et äh, just äh, see mõju äh, mõjutab ka väga palju siis seda, kuidas inimesed üleüldiselt probleemi suhtuvad. teine asi, mida me selle trükisega saavutada saa-, soovime, tõesti jällegi ära kuulata kõhklused, rääkima, et me ei maini äh, illegaalseid probleeme illegaalse ränduse puhul on suur viga. kui me räägime siin kaubandusreeglitest, tööstusreeglitest, tööhõivereeglitest, kui me tahame, et inimesed tuleksid meile töötama, siis me peame olema võimelised ka ütlema, et need, kes töötavad legaalselt, nende puhul me saame probleeme lahendada. ja Eurobaromeetris natukene aega tagasi küsiti kas te arvate, kas meil on rohkem dokumenteerimata äh, sisserändajaid, illegaalseid sisserändajaid ja, ja suuremas osas riikides äh, inimesed vastasid, jah, on küll nii, aga tegelikult see nii ei ole. see tähendab just, äh, et see viga on tekkinud sellest, et me ei kuula inimesi ära meil ei ole piisavalt äh, andmeid, aga me siiski üritame lahendada seda väga rasket ja tundlikku küsimust. ja üritame leida tõendeid, mis paneksid siis asjad suurde pilti, me saaksime näidata, et noh, see juhtub Euroopa Liidus, aga palju vähem kui USA-s, tegemist on väga vastuolulise küsimusega et meil on illegaalseid sisserändeid, aga samal ajal on ka tööloaga inimesi ja samal ajal tööloata inimesed, kes siiski teevad deklareeritud tööd ja maksavad sotsiaalmakse. nii et olukord on tõesti väga erinev ja me peame seda erinevust siis ka näitama ja sellega arvestama. kui me seda ei tee, siis me ei leia vastuseid praegu tekkinud probleemidele see on meie katse anda panus siis avalikku arvamusse, avalikesse aruteludesse, tõesti äh, olukord muutub palju ja kiiresti ja eksperdid on ka öelnud, et lihtsalt numbreid on väga raske vahendada inimestele, aga tuleb pigem ära kuulata, mis on inimeste mured ja neid tuleb võtta tõsiselt nii et selliselt oleme meie sellele küsimusele lähenenud. aitäh! me teame, et OECD teeb prognoose majanduskasvu kohta, ütleb, mis on, mis võib juhtuda. ja teid kuulatakse ära, kui te ütlete midagi migratsiooni kohta, siis samamoodi, aga samal ajal on väga raske täpselt ennustada nii et äh, me oleme väga tänulikud teile selle töö eest. Äh, jah ähm,, siin näete, meid on küll vähe neljapäeva pärastlõunal, aga nagu öeldud, seda kantakse üles, üle, nii et äh, selle tööga on võimalik tutvuda, nii et jätkake oma tööd ja aitäh selle esitluse eest. suur tänu teile!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 So colleagues, um, if we could uh, just... nii, kallid kolleegid, äh, saame vist natukene varem ehk siis ajakavast ees alustada päevakorrapunktiga number neliteist, Euroopa Kontrollikoja eriaruandega. tegemist on Jan Gregori ettekandega, tegemist on äh, Euroopa Kontrollikoja liikmega siis äh, väga huvitav küsimus, mille nad on tõstatanud, nii et äh, tahame teada, mida nad siis ütlevad. tere tulemast teile. ta on auditi kvaliteedikontrolli komitee liige kontrollikojas ja ta esitleb meile eriaruannet, kus käsitleti terrorismi põhjustava radikaliseerumise vastast võitlust. nii et äh, huvitav küsimus, eriti kui soovite küsimusi esitada, tõesti väga huvitav küsimus, millega Kontrollikoda tegeles. nii et ma annaksin teile kuni viieteistkümneks minutiks sõna ja pärast seda toimub arutelu. ja nagu öeldud, meil on küll väga vähe inimesi siin kohal, aga seda kantakse üle ja seda kuulatakse, nii et aitäh teile Much, Chair, for, for uh... aitäh mulle sõna andmast, lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. kõigepealt suur-suur tänu selle võimaluse eest teile esitleda kontrollikoja raportit, mis puudutab terrorismi põhjustava radikaliseerimise vastast võitlust. ja ka eelarve ja terrorismikomisjoni ühis äh, Äh, koosolekul enne suvepuhkust esitlesin seda raportit ja mul on väga hea meel täna seda teha siis siin. me tegeleme migratsiooniküsimusega ja ka siis äh, sellest tuleneva võimaliku radikaliseerumisega. ja tähtis on ära hoida negatiivseid mõjusid äh, meie kodanikele ja sellepärast ma siis nüüd äh, teeksingi väikese ettekande, mille olen siis ette valmistanud tänaseks äh, komisjoni koosolekuks. ma räägin siin viiest erinevast valdkonnast. kõigepealt, kuidas me seda auditit läbi viisime äh, selles tähtsas valdkonnas. ja siis lõpus räägiksin ka, millised olid tulemused ja milliseid soovitusi me tegime riiklik äh, julgeolek äh, ja terrorismivastane võitlus on äh, iga liikmesriigi pädevuses ja võin teile öelda, et isegi liikmesriikide sees on see ülesanne väga raske, sest probleeme on palju, kõik sõltub ka väga palju kohalikest oludest ja just sellepärast selline altpoolt ülespoole lähenemine on väga tähtis ja komisjoni roll on toetada liikmesriike äh, ja hoolitseda selle eest, et äh, äh, kogemusi vahetatakse, et seda tehakse kiiresti, et edastatakse just häid nõuandeid, siis ma räägiksin ka natuke sellest, miks me otsustasime selles valdkonnas auditi koostada Euroopa terrorismivastane strateegia võeti vastu kahe tuhande viiendal aastal ja seal on neli sammast, äh, mis kaasavad näiteks ennetust, äh, äh, probleemidele vastamist, räägitakse tugevamast piirivalvest, terrorismi uurimisest ja ka rünnakut tagajärgede likvideerimisest. me keskendusime just eiramisele, sellele, kuidas võidelda radikaliseerumise vastu ja uute terroristide värbamise vastu. me otsustasime keskenduda sellele valdkonnale, sest viimastes terrorismirünnakutes olid ründajateks radikaliseerunud eurooplased komisjon leiab, et radikaliseerumine on erinevate tegurite mõju tulemuseks, on äh, selliseid põhjuseid nagu näiteks sotsiaalne tõrjutus, marginaliseerimine, aga ka näiteks religioossete narratiivide kasutamine äh, vägivalla äh, kasutamiseks ja seega ka oleme täiesti nõus, täiesti ka OECD-ga, et äh, radikaliseerumine on tõesti väga mitmetahuline probleem ja me leiame, et tuleb koordineerida tegevust, kasutada erinevaid fonde. komisjonis on kokku kaheksa peadirektoraati, kes neid fonde haldavad. siin on näiteks sisejulgeolekufond, Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, Äh, Erasmus pluss, Justice'i programm ja ka Euroopa Sotsiaalfond. ma räägiksin ka kiiresti, mis küsimusi me esitasime. me lähtusime liikmesriikide vajadustest, vaatasime, kas on kuskil lõhesid või probleeme ja see, kuidas siis äh, komisjon on üritanud ka selle küsimusega liikmesriikidega Euroopa tasandil äh, tegeleda, et, et kuidas on erinevaid programme käima lükatud ja jõudsime järeldusele, et väga tähtis on koordineerida ja kasutada sünerg-, sünergiaefekte. komisjon kasutab näiteks ühte andmepanka äh, Ähm, oma tegevuse tulemuste tutvustamiseks ja, ja peale selle me leidsime, et komisjon peab välja töötama ka raamistiku selleks oma, et oma tegevuse tõhusust mõõta. edasi, kuidas me selle auditi läbi viisime, kõigepealt me vaatasime läbi kõik dokumendid, uurisime poliitikaid ja siis intervjueerisime neid, kes haldavad Euroopa Liidu fonde selles valdkonnas Äh, käisime ka Amsterdamis terrorismi tippkeskuses kohal ja ka Europolis äh, terrorismivastases üksuses äh, Haagis siis. käisime ka liikmesriikides, kohalikes kontaktpunktides ja, ja saatsime neile ka küsimusi ja viieteistkümnest liikmesriigist saime vastused oma küsitlusele ning eraldi käisime ametivõimude esindajatega kohtumas ka Prantsusmaal ja Belgias, selleks et rääkida, kas komisjoni toetusmeetmed on piisavad. nii, millised olid tulemused? esimene küsimus, kas komisjon äh, annab piisavalt toetust liikmesriikidele? ja vastused olid äh, üldiselt positiivsed, et äh, toetus oli hea ja hästi välja töötatud, et ta toetab liikmesriike, paar erandit seal küll oli, et ta teenib liikmesriikide huve ja et tasub tegutseda Euroopa Liidu tasandil. põhiliselt keskendutakse siin radikaliseerumise alase teabe kogumisele uuringute kaudu, seda RAN võrgustiku kaudu, siis terrorismi propaganda äh, vastane võitlus, seda tehakse Europoli kaudu, peale selle töötatakse äh,, aidatakse välja kujundada vastupanuvõimelist äh, kogukonda. ESF-i ja Erasmus plussi kaudu on võimalik saada toetusi, lihtsustatakse inimestel infovahetust, seda Schengeni informatsioonisüsteemi kaudu ja tegeletakse radikaliseerumise probleemiga ka väljaspool Euroopat ja seda programmidega, mida rahastatakse siis Euroopa Arengufondi kaudu. me leidsime, et toetusmeetmed on head, nad teenivad liikmesriikide huve äh, ja et sellega on võimalik tegeleda siis Euroopa Liidu tasandil kas RAN projekti kaudu või siis ka internetifoorumite ja teiste vahendite kaudu, nagu näiteks strateegiline kommunikatsioonivõrgustik see infovahetus toimub vägagi tõhusalt ja seda pole võimalik paremini teha liikmesriikide tasandil. edasi üritasime selgitada, kuidas vastata nüüd siis sellele teisele küsimusele, kas Euroopa Komisjoni välja pakutud meetmed on koordineeritud ja sellised, mis võimaldavad luua sünergiat. vastus oli, et jah, põhiliselt see on nii, aga koordineerimist on võimalik teatud valdkondades äh, parandada. ja et siin tuleks erinevate fondide vahel sünergiat luua, näiteks on seitse raamprogrammi selleks, et äh, mõjude hinnangute projekti läbi viia ja see puudutas siis just radikaliseerumise vastast võitlust ja neid samu meetmeid kasutati siis hiljem ühes teises projektis. ja sealt arendati välja veel üks programm, mis oli osa Erasmus pluss programmist. siis äh, öeldi veel, et tasub mõelda parema koordineerimise peale, komisjonil ei ole tegelikult tervikpilti Euroopa Liidu rahastatud äh, projektide kohta ja me nägime, et RAN ei ole piisavalt äh, ära kasutatud, kogu RAN-i potentsiaali pole ära kasutatud. ja kuueteistkümnest Euroopa Liidu rahastatud äh, projektist, mida komisjon soovis RAN võrgustiku kaudu läbi viia, siis tegelikult viidi läbi kõigest ainult seitse projekti kolmas küsimus, kas komisjon on välja töötanud raamistikku selleks, et hinnata oma toetuse lisandväärsetust ja tulemus oli jällegi sarnane, et piisavalt seda siiski tehtud ei ole, võimalus on, on veel võimalik parandusi sisse viia me vaatasime seda nii üksikprogrammide tasandilt kui ka komisjoni tasandilt, ma võin teile kinnitada, et sellise tähtsa poliitikavaldkonna puhul on tõesti väga tähtis poliitikaid kiiresti välja töötada ja on selge, et siin äh, ollakse alati natukene ajast maas. aga see on valdkond äh, aga te peate arvestama, et äh, meie teeme siis auditit ikkagi nii et me lähtume siis kontrollikoja vaatenurgast. Äh, nüüd siin internet, Youtube, Microsoft äh, ja kõik ülejäänud platvormid olid siin kaasatud. Äh, nüüd terrorismi sisuga, terrorismi sisu internetist mahavõtmine ei ole võimalik täpselt teada saada, kui palju maha võeti. ja väga raske on vahet teha, kas algatus tuli siseriiklikult tasandilt või Euroopa Liidu tasandilt ja piisavalt ikkagi terroristliku sisuga lehti maha ei võeta. propaganda internetis on olemas, jääb üles ja see, mis on maha võetud, laaditakse lihtsalt mujal uuesti ülesse. nüüd meie soovitused. me tegime kolm soovitust. esimeseks soovituseks oli parandada koordineerimist nende programmide puhul, mis on suunatud radikaliseerumise vastasele võitlusele me leidsime, et tuleks kasutada rohkem ära sünergiat, äh, eriti kahes valdkonnas ja on ka tegelikult radikaliseerumise vastase võitluse äh, nimekiri, mida võiks kasutada. ja me teeme soovituse, et ka RAN võrgustikku tuleks kasutada paremini ja süstemaatilisemalt selleks, et äh, parema, paremini läbi viia Euroopa Liidu projekte. teiseks me soovitasime parandada praktilist toetust äh, poliitika väljakujundajatele ja ka programmide läbiviijatele liikmesriikides. nagu ma alguses ütlesin, tuleb arvestada kohalike oludega, nii et tõesti tuleb äh, kasutada altpoolt ülespoole lähenemist ja on väga tähtis, et komisjon saaks ka hinnata, kas programmid ka tegelikult olid edukad. ja kolmas soovitus oli tulemuste hindamise raamistiku parandamine ja on täiesti mõistetav, et see valdkond on äh, natukene ülejäänud valdkondadest maha jäänud. aitäh, härra Gregor! ma arvan, et nüüd peame vaatama, kas me saame äkki koosoleku ära lõpetada umbes nelja paiku. mul on endal veel üks kohtumine. härra Tšinitsi on terrorismikomisjoni liige ja ta tahtis ka siia tulla ja proua Steven samamoodi on ka tulnud siia. jällegi neljapäeva pärastlõuna meid ei ole siin palju. aga me peame nüüd rääkima sellest, et kui palju läheks meile kõik see maksma, kui me terrorismi vastu ei võitleks Euroopa Liidu tasandil ja tõesti, tegemist on valdkonnaga, mis on väga kallis, seda nii ressursside poolest kui ka eelarve poole pealt, terrorismikomisjon tegeleb sellega ka, tegemist on väga tähtsa tööga. ja siin on väga palju erinevaid valdkondi kaasatud ja nüüd ma annaksin sõna Katariinale, kui on kommentaare või küsimusi ja siis on komisjon meil ka veel siinkohal, nii et Katariina, palun. aitäh, Claude. ja muidugi suur tänu, härra Gregor selle sõnavõtu eest. kindlasti on, kindlasti on see teema väga keerukas ja kindlasti kõige keerulisem osa terrorismi vasta, vastasest võitlusest radikaliseerumisega on seotud paljud väga erinevad faktorid ja põhjused, mis mõjutavad noori, eelkõige noori igal juhul tänan teid selle ülevaate eest. Te, te rääkisite päris paljudest erinevatest aspektidest ja kokkuvõttes täht-, kõige tähtsam on tõhusus. liikmesriigid peaksid äh, meid jõuliselt toetama ning samuti komisjon. Te selgitasite millised äh, on vahendid selle projekti rahastamiseks. mind huvitaks, kas komisjonil on ter-, on äh, nimekiri projektidest ja tegevustest, mida läbi viiakse liikmesriikides kas komisjonil on täielik ülevaade kõikidest algatustest liikmesriikides? Te rääkisite äh, heade tavade ja kogemuste jagamisest, see on äh, esmatähtis selles valdkonnas. ja nagu te ka ütlesite, tuleb arvestada liikmesriikide konkreetseid pädevusi julgeoleku valdkonnas. rääkisite ka, te ütlesite väga palju huvitavaid asju muidugi ja mainisite, millega tegeleb libekomisjon ja äh, ka teised komisjonid, mina näiteks olen eelarve kontrolli asendusliige. Te mainisite neid erinevaid aspekte ja üks asi, mida raport rõhutab, on see, et kogu potentsiaali ei ole tegelikult ära kasutatud. kuidas parandada RAN-i algatuste tõhusust? kuidas ähm, tagada, et Äh, head tavad leviksid. Te rääkisite, et on puudu raamistikust, selleks, et hinnata projektide edukust, on mõningad indikaatorid, kuid sellest ei piisa. kuidas seda saaks äh, täiendada? kuidasmoodi saaks sellele läheneda? ja veel, täna hommikul kohtusime volinik Kingiga kes esines me, meie komisjonis. ta rääkis sellest, kuidas terroristide sõnumid äh, liiguvad mujale veebilehtedelt. on olukordi, kus sisu märgatakse Europolis ja et selle, selle, et see on võimalik kõrvaldada veebilehelt, kuid seejärel ilmub see lihtsalt mõnel teisel veebilehel. mida saaks sellises olukorras ette võtta? paar päeva tagasi, mõne päeva pärast tuleb komisjoni ettepanek ja me ei tea veel, milles see seisneb. aga mi-, milliste meetmete abil teie arvates oleks võimalik seda ohtu ära hoida? me teame, et veebist kõrvaldatu tegelikult ei kao kunagi lõplikult. siin on kuidagi aga siiski vaja tegutseda, kas teil on mingisuguseid mõtteid selle kohta? oleks väga huvitav kuulda teie ettepanekuid ja tänan teid veel kord sõnavõtu eest ja edu teile töös. aitäh, Katrin. see äh, on tõesti me, on tõesti äh, õige kommentaar teie väga sisukale põhjalikule tööle ja ka komisjon on äh, siin täna komisjoni esindaja. kas te võiksite, palun, võtta sõna lühidalt? aitäh, esimees. loodetavasti suudangi lühidalt teha. aga tahaksin, aga mul oli võimalus paar sõna öelda juba siis, kui seda raportit tutvu-, tutvustati eelarve kontrolli komisjoni liikmetele ja mul on väga hea meel, et sain ka täna siia tulla miks? sellepärast, et see raport on tõepoolest hea raport, me igati oleme nõus raporti soovitustega, ta on ka õigeaegne. kõik sel, äh, selle järeldused on võimalik ära kasutada kõnelustel kõrgetasemelises ekspertrühmas, mille me lõime poolteist aastat tagasi, mis tegeleb radikaliseerumisega ja, ja saame neid rakendada osana meetmetest, mida me oleme otsustanudki rakendada nüüd, mis on juba praegu ära tehtud lühidalt? vaatame kolme soovituste äh, kogu. kõigepealt oleme tegelenud sisemise koordineerimisega. Äh, julgeolekuliidu rakkerühmas on palju erinevaid komisjoni talitusi, mis siin oma rolli etendavad ja mis tõesti annavad oma panuse radikaliseerumisega võitlemisse. samuti oleme suutnud paremini koordineerida neid rohujuure organisatsioone, neid äh, inimesi, kes praktiliselt RAN-i võrgustikus töötavad ning samuti poliitikategijad, mitte ainult Brüsselis, vaid ka erinevates Euroopa Liidu pealinnades. kuidas nüüd maksimaalselt ära kasutada erinevaid vahendeid? mitte ainult äh, ei ole me muutunud nõudlikumaks selles osas, mida on vaja tagada palju sellest äh, on teile libekomisjonis ka tutvustatud väga äh, praktilised äh, käsiraamatud lastevanglate kohta, kõnelused, soovitused ning ähm, peer reviews, mis on koostatud liikmesriikides. esimeses, nagu te ütlesite, see on väga keerukas teema ja hindamine ametlik äh, vahe ekspost hindamine on meie vahendiks ja jätkame seda erinevate instrumentide puhul. kuid oleme hakanud äh, ka indikaatoreid koostama, mis ei ole lihtne, sest tegemist on sageli pikaajaliste protsessidega, kuid äh, me loo-, soovime saada õiged indikaatorid ja küsimus interneti sisu mis äh, mis internetist kõrvaldatakse ja mis mõnikord äh, ja sageli ilmub taas mujal teistel platvormidel. siinkohal oleme sektorid suunanud äh, Asherite andmebaasi poole, et äh, materjal võetakse automaatselt maha kõikidelt platvormidelt. see on ka üks osa ettepanekust, äh, mis järgmisel nädalal komisjon esitab. Need on kõik meetmed, mida me internetifirmadelt palume, et nad seda oma algatustes järgiksid. ning meil on samuti süstemaatilise hindamise süsteem. iga kord, kui mõni tegevus lõpeb, siis on meil ka kohane hinnang selle tegevuse kohta. nii et meetmete iseloom on üsna palju muutunud viimase pooleteist aastaga nii fookuse suhtes, näiteks need, kes lahkuvad Euroopast, need, kes tulevad tagasi, aga veelgi olulisem, need, kes tegutsevad äh, kodumaal selleks, et hoida ära seda, et radikaliseeri-, radikaliseerumine toimuks meie riikides. selleks, et ära hoida terrorirünnakuid siin. vanglad, järjest rohkem tegeleme rehabiliteerimisega, nagu te olete seda alati meile soovitanud. ja järjest rohkem ka reaalse, reaalse ennetuse vallas ja suur tänu nende väga väärtuslike hetkede eest. kindlasti on meil tehnilisi teemasid, mis kindlasti tuleb kaasata ja selle teemaline koosolek on ka tulemas ja nüüd ma paluksin aga nüüd siinkohal härra Gregoril teha kokkuvõte. aitäh. neli aspekti. kõigepealt äh, saame kõik rõhutada liikmesriikide vajadust teha koostööd komisjoniga ja selle algatustega, sest mitte kõik liikmesriigid ei tee koostööd aktiivselt. Äh, referral units ja interneti sisu mina ütleksin, et see on praktiliselt võimatu, sest mida rohkem internetist sisu leitakse, seda suurem on tõenäosus, on see, et see äh, pimeveebis uuesti esile kerkib või krüpteeritud äh, sotsiaalvõrgustikes, väga raske on see, me liigume õiges suunas, aga oht on endiselt olemas. tahaksin tänada komisjoni suurepärase koostöö eest äh, selle auditi läbiviimisel ja lõpetuseks kasutaksin võimalust ja tahaksin pisut reklaami teha meie kontrollikoja praegusele tööle. kolleeg tutvustab peatselt rändeteemalist dokumenti libekomisjonis ja aasta lõpupoole äh, koostame aruande küberkuritegevuse kohta, järgmise aasta töökavas on meil aga kavas raport selle kohta, kas Euroopa Liidu IT-süsteemid äh, on tõhusad piirikontrolliks nii et äh, kolleegid või mina ise tuleme taas esinema Euroopa Parlamendi komisjonidesse. tundub, et proua Stevens oli soovinud sõna, aga me ei pannud teda tähele, kas te sooviksite midagi nüüd lühidalt meile öelda, Helga, vabandust. me ei pannud tähele. kui sooviksid praegu sõna, siis palun. jaa, sorry, voorzitter, ma ikka jah, vabandust, esimees, ma andsin märku, aga te vist ei vaadanud minu poole, aga te muidugi ei saa kogu aeg mind vaadata ja ma ei saa ka kogu aeg käed püsti hoida. olen terrorismikomisjoni äh, rap-, koordinaator ja tõesti, minu jaoks on väga tähtis see, et äh, Äh, ennetamise osas oleksid meil väga korralikud äh, programmid. Euroopa Liidu eelarves kak-, aastani kaks tuhat kakskümmend on kolmsada nelikümmend miljonit ette nähtud just radikaliseerumise vastasteks projektideks, kuid kas meie strateegia ka töötab? just sellepärast äh, peame me kasutama radikaliseerumise ennetamise äh, keskuse tööd ja ta peaks paika panema meile ka meetodid äh, ja tegurid, kuidas programme sisse, äh, ellu viia ja kuidas nende mõju siis ka hiljem hinnata. mida teie sellest ettepanekust avate ja samamoodi tahaksin teada ka komisjoni arvamust selle kohta. You... suur tänu, Helga, ja vabandan veel kord, et sa varem sõna ei saanud. Nendele küsimustele võiksite ehk meili teel vastata proua Stevensile. ja saaksite siis vastata ja alustada temaga dialoogi, kui teile see sobib. ma arvan, et ka see puudutab ka komisjoni, nii et kaasame ka nemad ja palume siis, et vastaksite sisulisemalt ja kirjalikult. nüüd tehnilistel põhjustel, kolleegid, peame nüüd is-, koosoleku lõpetama, see oli viimane punkt. järgmine kord kohtume kümnendal septembril, kui rohkem äh, küsimusi ei ole. tänan äh, nagu ikka liikmeid, kes äh, on jäänud kohale kuni koosoleku lõpuni, et me saaksime oma päevakorra korralikult läbi võtta, tänan kõiki töötajaid, kõiki talitusi, õigustalitust, teisi talitusi igaüht, kes on täna siin. tänan teid raske töö eest, soovin teile meeldivat nädala lõppu